protokollis. ja nüüd jõuame meie tööplaani juurde ja esimeste konverentsil äh, kuueteistkümnendal mail võeti vastu päevakorra projekt, mis on välja jagatud. tänaseks äh, muudatusettepanekuid ei ole. teisipäevaks ja neljapäevaks äh, on fraktsioonid kokku leppinud, et tehtaks Äh, et, et et äh, neljapäevast tõstetakse reede, teisipäeva peale äh, Kolumbia ja Peruu punkt. kolmapäevaks ei ole muudatusettepanekuid, kui teil ei ole vastuvõtjaid, siis on meie tööplaan kinnitatud Äh, härra president, mind veidi üllatab see, millised on meie parlamendi prioriteedid, vaadates meie selle nädala päevakorda. me taotlesime, et meil oleks, et me käsitleks suulist äh, küsimust, mis puudutaks piimandussektorit, seda ei kinnitatud, aga me järjekordselt arutame homofoobia küsimust. meil on inimõiguste hartal, eh, lepingutes eh, mingi diskrimineerimine ei ole lubatud. mina tahaks teada, härra president, et miks me ei käsitle neid prioriteete, mis puudutavad meie majandust, me soovime eh, soovime ju majanduskasvu, aga selle asemel, et tegeleda põllumajandusega, tegeleme homofoobiaga. proua Lulling, te teate, et äh, päevakorra üle otsustavad fraktsioonide esimehed ja ma annan äh, nendele inimestele teada, et nad, et teie eelistate piimatootmist homofoobiale ja ma loodan, et äh, härrad on sellega nõus. kas on veel sõnavõtt, sõnasoove päevakorra kohta? härra Udi, palun. aitäh. riigi ja valitsusjuhid kohtuvad ähm, mitteametliku nõukogu raam, ülemkogu raames varem käisid Euroopa Parlamendi presidendid ka siis kohal, kui äh, tegemist oli mitteametliku ülemkoguga. Mm, äh, ma, kas ja, ja et äh, et kui tegemist oli mitteametliku ülemkoguga, siis tuli nõu, üle, nõukogu eesistuja meile, nõukogu president meile sellest aru andma hiljem. praegu ei ole meil seda päevakorras äh, ette nähtud, kuidas te seda seletate? aitäh, härra Odi, ma ei ole ette valmistatud äh, vastama sellele küsimusele, ma uurin jäi-, välja selle ja ja ütlen teile, miks ähm, see nii on, aga teil on tegelikult õigus äh, härra von Rompuy ei, keeldus siia tulemast sellepärast, et ta arvas, et tal ei ole midagi öelda. aga ma olen kolleeg Odiga äh, nõus, võib-olla oleks mõõtekas see, et härra Van Rompuy saaks meilt teada, äh, mida äh, ta peaks ütlema või kuidas et mm, hea oleks, kui härra Van Rompuy kuuleks juba enne, mida parlamendi president ütlema hakkab ja me võib-olla peaksime härra von Rompuyd paluma, et äh, kuna äh, ülemkogus toimuvad niivõrd olulised arutelud, siis oleks hea, kui ta tuleks eelnevalt parlamenti meiega neist rääkima. aitäh, ma edastan selle sõnumi ja par-, parlamendi seisukohad äh, esitan ma vajalikus vormis, sellega oleme oma töökava kinnitanud, kas selle kohta on veel sõnasoove, ei ole ja siis ma kuulutan välja meie päevakorra esimese punktina härra Pusutili raporti siseturu tulemustabeli kohta ja selle äh, teema kohta saab esimesena sõna äh, saadik Pusutil neljaks minutiks. Uh, suur tänu! viimasel ajal räägitakse väga palju kasvust ja seda, kuidas Euroopa majandusele hoogu juurde